on nende mandaatide kehtivus kinnitatud. saadik Roger Helmer andis mulle teada, et ta ei soovi enam olla ECR fraktsiooni liige ja alates viiendast märtsist sellest aastast kuulub tema EFD fraktsiooni. rahvapartei, sotsiaaldemokraatide, liberaalide, ECR ja kuue NGL fraktsioonilt olen ma saanud taotlused äh, komisjonide ja delegatsioonide liikmete nimetamiseks. Nende liikmete nimekiri äh, avalikustatakse selle istungi protokollis ja kuni protokolli kinnitamiseni, kui ei tehta märkusi, siis on need nimetused äh, ka kinnitatud ja vastavalt artiklile seitsekümmend neli kodukorrale koos nõukogu